kallid kolleegid, daamid ja härrad. kallid Sahharovi auhinna laureaadid, meie pidulik istung on nüüd avatud. täna on väga tähtis sündmus, sellepärast et kahe tuhande üheteistkümnes aasta läheb ajalukku kui Araabia kevade aasta mul on väga suur au Euroopa Parlamendi Saharovi auhind mõttevabaduse eest kahe tuhande üheteistkümnendal aastal anda viiele julgele naisele ja mehele, kes esindavad Araabia kevadet. auhind läheb proua Asma Mahfuzile Egiptusest härra Ahmed Al-Zubair äh,, Ahmed Al-Sanusile Liibüast. proua Razan sai Tunehile Süüriast. härra Ali Farsatile Süüriast. And the ja viimasena härra Mohammed Bouazizile, kes äh, saab auhinna postuumselt. Are... kallid sõbrad, äh, inimõigused on universaalsed. me kõik hindame inimväärikust, mõttevabadust ja mõtete avaldamise vabadust samamoodi nagu ka äh, valitsusi, millega on võimalik arvestada. kui me anname auhinna viiele Araabia kevade esindajale, siis Euroopa Parlament äh, tunnustab kõikide nende püüdlusi, kes võitlevad inimväärikuse, põhivabaduste ja poliitiliste muutuste eest Araabia maailmas kui me vaatame tagasi nendele selle aasta sündmustele, Tuneesia revolutsioonile, kus me nägime diktaatori kukutamist ja natukene aega tagasi ka vabasid valimisi. sel Tuneesia rahva austamiseks äh, anname me auhinna ka Muhamed äh, Boazizile postuumset, tegemist on noore kaupmehega, kes süütas enda põlema pärast seda, kui ametivõimud mitu korda ei olnud austanud tema inimväärikust. see sündmus haaras kogu Põhja-Aafrika, väga paljud kaotasid oma elu võitluses vabaduse ja inimväärikuse ees. väga paljudes kohtades võitlused käivad edasi. Süürias meeleavaldajad Äh, meeleavaldajaid rünnatakse kuulide, tankide, pisaragaasiga, neid piinatakse ja surmajuhtude arv on ületanud viie tuhande, sealhulgas on kolmsada last. selleks, et mälestada härra Boazisit ja kõiki, kes on kaotanud oma elu võitluses vabaduse ja inimväärikuse eest Araabia maailmas, paluksin ma teil kõigil püsti tõusta leinaminutiks also... ajaloolised sündmused meenutavad meile ka meie vastutust, ka vajadust toetada öö, äh, arenevaid kodanikuühiskondasid. auhinna saajate hulgas on kaks noort naisterahvast, kes esindavad uut põlvkonda Asma Mahfus Egiptusest ja Razan Zaitunek Süüriast. Nad ei vääri mitte ainult meie äh, austust ja imetlust, vaid ka paremaid tulevikuväljavaateid. Nende kandidatuuri esitamine näitab ka, kui tähtis oli naiste osa Araabia kevade sündmustes ja ma loodan, et ähm, see julgus jätkub ka edasi. I hope that the ma loodan, et nende julge kaasatus on märgiks selle kohta, et poliitilised muutused toovad paranemist ka naiste olukorda selles regioonis. The... täna on meil au siin kojas tervitada noort märkimisväärt naisterahvast Asma Mahfusi, kes julgustas egiptlasi minema Tahiri platsile ja nõuda nende oma õigusi. ta on suurepärane näide ja sümbol selle kohta, kuidas üks inimene saab midagi muuta, kui ta usub äh, inimõigustesse on veendunud nendesse, hoolimata sellest, et ametivõivud teda hiljem selle eest tagakiusata proua Mahvus, ma tahaksin paluda teil pidada meile kõne poodiumil, palun أشكر السيد الرئيس وأشكركم جميعا ma tahaksin tänada härra presidenti, ma sooviksin tänada kõiki teid selle eest, et te meid nii hästi vastu võtate ja meile osutasite äh, selle auhinna, mis äh, mis autasustab kogu Araabia kevadet ning äh, mis aitab maailmal Euroopal ja Araabia maailmal teineteist paremini mõi-, mõista ja jätab kõrvale stereotüübid araablaste ja moslemite kohta. pärast Araabia kevadet, pärast seda tähelepanu, mille osutasite Araabia kevadele, te kõik näete, et me võime olla uhked araabia rahvaste üle, et araablased mõtlevad samuti üldiste väärtuste peale, väärikuse peale, inimväärikuse peale ning äh, see auhind, mis äh, autasustab äh, revo-, revolutsiooni kangelasi, see on autasu, mis on pöör-, mis on ähm, mõeldud kõigile noortele kiplastele, on noori kiplasi, kes äh, jätsid oma elu, oma vabadused, võideldes vabaduse eest äh, kõigi jaoks. Egiptuse revolutsioon kukutas režiimi, seda hoolimata äh, sellest, et neid toetasid äh, Ameerika Ühendriigid ja mõned Euroopa riigid, kes toetasid Mubaraki enne revolutsiooni, hoolimata sellest äh, on meil veel väga pikk võitlus ees. me peame väga palju muutma praegust režiimi, sest režiim ei ole seotud ainult ühe inimesega, vaid see on seotud mitme inimesega. ma olen väga uhke selle üle, et ma olen egiptlane kes tänu oma veendumustele on läinud edusamm, edusammudelt edusammudeni ning ähm, kes rahumeelselt viis läbi oma võitluse. ma loodan, et äh, Mubaraki režiimi ähm, liikmed ei saa teie poolt mitte mingisugust äh, toetust, äh, nagu näiteks ähm, Mubaraki sõjaline nõukogu, nad ei saavuta edu, sest on palju neid, kes on valmis revolutsiooni eesmärgide nimel äh, Eh, edasi võitlema, me soovime võidelda kollektiivsete ja individuaalsete eh, väärtuste ja vabaduste eest. Eh, iga kord, kui satub ohtu inimelu, on vaja kiirelt reageerida, miks Äh, me peaks ootama, et äh, inimesed hukkuvad, enne kui me reageerime. piisab äh, sellest, kui üks inimene hukkub, selleks, et öelda, et inimes-, inimõigusi on rikutud, et meetmeid võetakse kasutusele. ma loodan, et praeguses maailmas pööratakse rohkem tähelepanu inimestele, et ähm, inimesel oleks tõesti õigused, et inimesel oleks õigus üles ehitada maailma, mis me, mida me kõik soovime. kokkuvõtteks ma sooviks äh, väljendada öö, äh, öö, äh, oma uhkust kõigi meie revolutsiooni märtrite üle. me ei reeda neid, me liigume edasi sellel teel, mis aitab meie unistustel täide viia. elagu märtrid, puhaku nad rahus! Thank you very much, madam. suur tänu, proua. For your encouraging speech. suur tänu teie julgustava kõne eest. teine noor laureaat, keda ma mainisin, samamoodi naisterahvas, on Razan Zaitune, kes on põrandale läinud, teda ei ole täna siin, kuid ta on jätkanud oma blogi pidamist äh, ja rääkides Süüria ametivõimude inimõiguste alastest rikkumistest. ta on väga julge ja ta saatis väga liigutava kirjaliku teate, teate, kus räägitakse lootusest äh, selle kohta, et Süüriast saab vaba riik, see sõnum on teile kõikidele, kallid kolleegid, edasi saadetud, seda tehti täna hommikul kuid siin on ka üks teine laureaat, meil on väga hea meel, et siin on täna ka härra Ahmed Al-Sanussi, kes on üks neid suurepäraseid isikuid, kes aitas troonilt kukutada diktaatori ja maksis selle eest väga kõrget auhind, kõrget hinda ta on kõige kauem Liibüas vangis istunud süümevang, nimelt kolmkümmend üks aastat. härra Al-Sanussi teeb nüüd koostööd rahvusvahe, rahvusliku ülemineku nõukoguga ja ta vastutab poliitvangide eest. ma soovin talle, et need kannatused saaksid pärjatud rahvusliku leppimisega Liibüas. härra Al-Sanussi kogemused ja teadmised peaksid selles protsessis leidma kasutust. härra Al-Sanussi, meie kallis külaline, ma paluksin ka teil pidada kõne, palun سيدي رئيس البرلمان الأوروبي lugupeetud Euroopa Parlamendi president, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi liikmed, kallid külalised. ma tahaksin teie poole pöörduda oma südamlikema tervitustega, tahaksin väljendada oma tänulikkust äh, tei-, selle eest, et te äh, otsustasite minule äh,, äh, ka minule äh, määrata Sahharovi auhinna. sellel äh, auhinnal on kõrge moraalne väärtus ning äh, see auhind on mõeldud ka Liibüa rahvale, kes on selle üle väga rõõmus ja kes on mind südamlikult õnnitlenud selle eest e,. ning see on, see on e, veel üks võimalus tugevdada meie veendumusi, meie usku sellesse, mida oleme alati uskunud, võrdsust kõigi vahel, vabadust, usk e, riiki, kus naisel on vaba e, hääletusvabadus, õigus saada valituks, oma ähm, mõtteid vabalt avaldada, sest äh, naised on ähm, teinud suuri ohvreid meie vabaduse nimel. naised on jätnud oma elu, oma, ohverdanud oma lähedased, oma lapsed äh, meie vabaduse nimel, et äh, sellest totalitaarsest režiimist äh, pääseda, mis kestis nelikümmend kaks aastat, mis oli inimväärikust alandav ning need nelikümmend kaks aastat sundisid meid sellele revolutsioonile. Need pikad aastad viisid noored nii kaugele, et nad olid valmis hukkuma vabaduse nimel. Nende ainus relv oli Äh, nende tahe, nende veendumused ning kokkuvõttes see võitis ja seda ka tänu rahvusvahelisele üldsusele ja tänu ka Euroopa Parlamendi toetusele ning äh, me sooviksime selle eest teid südamest tänada. me soovime nüüd oma kodumaa üles ehitada uuesti, soovime seda teha võimalikult tolerantselt ja seda ka äh, äh, tolerantselt ka nende suhtes, kes on näida-, kes on sooritanud kuritegevusi, kes on tapnud meie vendi ja isasid, kes on äh, inimväärikust alandanud, kes hävitasid äh, inimeste kodusid ja seda nägite kõike televisiooni kaudu, te nägite seda kõigi äh, satelliittelevisiooni kaudu, te nägite kõiki neid inimõiguste rikkumisi Liibüas. me oleme tänulikud teie selge toetuse eest, diplomaatilise, majandusliku toetuse eest ja ka sõjalise toetuse eest. me olime relvadeta rahvas. diktaator üritas meid relvade abil maha suruda ja kasutas ka ühtlasi häid suhteid, mis tal oli teatud riikidega, kes teda toetasid erinevatel põhjustel, enamasti majanduslikel põhjustel, kuid äh, kõik äh, need riigid äh, taipasid nüüd, et võit kuulub rahvale, sest rahvas on see, kes jääb. selle eest me täname Euroopat, me täname Euroopat selle eest, et Euroopa sellise selge seisukoha võttis, me täname ka rahvusvahelist üldsust ja tahaksin öelda, et meie lähitasemad Euroopa naabrid olid esimesed, kes toetust meie vastu üle näitasid, kes üles näitasid, kes meie relvastamata rahvast aitasid ning tänu sellele abile me suutsime selle totalitaarse režiimi eh, eh, eh, lõpuks selja taha jätta ja, ja sellega lõppes ka minu enda vangistus Gaddafi vanglates. kolmkümmend üks aastat olin ma Gaddafi vang. ja üheksa aastat sellest olin ma üksikvangistuses. mind piinati. ning eh, igasugune äh,, igasugusest meditsiinilisest abist ei maksa rääkidagi, kuid ma siiski jäi lootus, et inimväärikus ükskord võidab me soovime olla vab-, rahvusvahelise kogukonna vabad liikmed, et meid koheldaks võrdselt. me ei soovi, et meid kirjeldataks kui terroriste või kui rahvast, kellel ei ole õigust elule. me armastame elu, me armastame ka teiste elusid ja me loodame, et Sahharovi auhind äh, aitab meil teha suuri edusamme ka teistes riikides, kus äh, diktatuur ei ole endiselt langenud. kuid me palume, et Jumal aitaks meid, et me oma eesmärkideni jõuaks. meil on veel pikk tee läbi käia enne, äh, kui me oma ette, eesmärkideni jõuame, kuid oma tänu oma järjekindlusele ja kannatlikkusele jõuame me oma eesmärkideni ja me teeme seda demokraatlikult valitud parlamendi ja, äh, ja <clears throat> äh, ja valitsuse abil. Äh, tänan teid veel kord, rahu olgu teiega! This... kallid kolleegid, Sahharovi auhind antakse mõttevabaduse eest ja sellel võib olla erinevaid vorme. mõnikord võib see olla mõni, mõnikord mõni maal äh, ütleb rohkem kui tuhat sõna. seda näitavad ka härra Ali Fartsati joonistused koos oma, oma loovusega on tema pildid Süürias mõttevabadusele väga palju kaasa aidanud, samamoodi nagu kogu Araabia maailmas tema poliitilised miksid on aidanud väga palju vabadust tuua. ta peksti läbi augustikuus, seda tegi julgeolekuteenistus, mõlemad tema käeluud murti aga ta saatis meile siiski videosõnumi. tal ei olnud kahjuks võimalik tulla Euroopa Parlamenti, nii et nüüd näete videosõnumit temalt, palun tere tulemast, kallid sõbrad, ma oleks tõesti soovinud teiega täna koos viibida selle prestiiži auhinna kätteandmisel. õnnetuseks äh, isiklik olukord äh, ei võimalda mul teie juurde tulla, kuid äh, ma siiski tahaksin jagada teiega oma parimaid soove, minu süda on teiega. ma olen väga õnnelik, et te selle prestiiži auhinna mulle omistasite ja olen teiega kas või sümboolselt kuigi kaugel ma olen olen väga kurb selle pärast, mis praegusel hetkel siir-, Süürias toimub. päevad mööduvad, tunnid, minutid mööduvad, sekundid mööduvad ja aina rohkem on ohvreid ja see teeb mu kurvaks ja, ja tunnen suurt kibedust selle pärast. ma mõtlen ohvrite peale, haavatute peale, kõigi nende peale, kes tänavatel meelt avaldavad. Nad on kõik kohal, kuigi kaugel. ma äh, arvan, et nad pöörduvad meie peale, nad ütlevad, et vabadus on suur väärtus, see on Jumala and. paar äh, kuud tagasi ma küsisin ühe oma sõbra käest, sa lähed iga päev meeletu avaldama, kas sa ei karda surra, kas sa ei karda, et sind tapetakse, ta vastas mulle selgelt, ma mõtlen iga hetk selle peale, ma mõtlen kõige kõigi nende ohtude peale, mis mind võivad tabada, kuid kallis Ali, sa tead, kui oluline on meie jaoks vabadus. see on esimene kord minu elus, kui ma saan oma häält kuuldavaks teha. enne olin ma tumm. ma ei olnud, ma oma häält viiskümmend aastat kuulnud, nii et tulgu, mis tuleb, ma olen vähemalt äh, Ähm, teinud nähtavaks äh, oma ähm, mõtted, olen teinud kuuldavaks oma hääle. ma tahaksin tänada kõiki neid, äh, kes te mulle omistasite selle Sahhrovi auhinna, tahaksin tänada Jeffrey Harrist, äh, kes on inimõiguste alakomisjoni liige, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi presidenti, tahaksin teid tänada kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid ja tahaksin teid tõesti südamest tänada handing over the Sakharov certificates. annan üle Sahharovi auhinna dokumendid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 The solemn sitting is now closed. pidulik istung on sellega lõppenud ja hääletus algab kohe. Voting will start immediately. hääletus algab kohe